nüüd, äh, mis puudutab äh, majandusasjade komisjoni soovitust mitte tõstatada äh, delegeeritud määruse osta vastu väiteid, millest räägiti siis e meie istungi alguses eile, ei ole vastuväited esitatud kahekümne nelja tunni jooksul, lähtuvalt meie kodukorra artiklist sada viis lõige kuus on soovitus vastu võetud ning avaldatakse homme, homsete tekstidega kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitse.